katkestatud istungid. kuuenda veebruari istungi eh, protokoll on teie kättesaadav, kas selles suhtes on vastuväiteid? kui ei, siis on protokoll vastu võetud